muret. tundus, et lihtsat tulemust saavutada ei olegi võimalik. kuid äh, tänane päev jõudis kätte ja tulemus on ikkagi väga hea. meil oli ühine eesmärk, me tahame tõhusalt kaitsta tarbijaid ja samal ajal kõrvaldada tõkked digitaalselt siseturult ja esimest korda Euroopa tarbijatel ja ettevõtetel on nüüd võimalus tugineda suurel määral ühtlustatud eeskirjadele, mis on mõeldud äh, digitaalse sisu ja digitaalsete teenuste jaoks. praegused äh, müügieeskirjad on kaasajastatud ning on erilist tähelepanu pööratud nutikatele toodetele. see puudutab pidevalt kasvavat turgu, kus on väga suur, suur toodete valik, alates nutitelefonidest ja sülearvutitest ühendatud mänguasjadeni ja nutikate kodusüsteemideni uued eeskirjad tagavad ka selle, et kodanik, et tarbijaid kaitstakse piisavalt ja et nad võivad äh, usaldusega osta nutikaid tooteid kõikjal Euroopa Liidus, selle juurde käivad äh, digitaalsed aspektide uuendused, nii et toodet oleks võimalik rahutavalt kasutada. mõlemad ettepanekud on oluliseks sammuks edasi õiguskindluse kontekstis, kuid sisu võimaldab ka suurt ühtlustamist ja vähendada õigusalast killustamist, samas kaupadealane ettepanek äh, pakab, pakub ka harmoneeritud vastavuskriteeriume kõikjal Euroopa Liidus. sellega vähenevad kulud, mis kaasnevad erinevate seadustega kohanemisele. Äh, ettevõtjatele ja tarbijatele on nüüd tagatud äh, kaasaegsed lepingu äh, eeskirjad nende igapäevasteks tehinguteks ja öö, oleme seda neile, olete seda neile edastamas. ma näen siin paljusid noori kuulajate seas, enamus nendest on kindlasti internetis ka oste teinud, nii et ma arvan, et öö, neile on mul täna hea uudis, kõikidele tarbijatele, kes istuvad täna siin ruumis koos meiega, et halbu üllatusi ei tohiks enam tulla internetiostude tegemisel teistest liikmesriikidest sest eeskirjad on, saavad olema suurel määral ühtlustatud lepingu eeskirjad ühtsel turul, nii et äh, head ostmist, ärge don't worry, be happy. ja teile on tagatud äh, suurem kaitse, aitäh. suur tänu ja õiguskomisjoni nimel saab sõna proua Haudala, üks minut president, volinik, suur tänu. Äh, kol-, tahan tänada kolleege Fossi, Gebhardit ja Harimonti tehtud töö eest nende kahe direktiivi kallal ja nagu mäletate, õiguskomisjonil ei õnnestunud valida maksimum- ja miinimumühtlustamise vahel, seepärast hääletasime äh, ennast mängust välja üsna varases staadiumis, kuid tegemist on ühtlustamisega, Euroopa Liit peab ühtlustama tarbijakaitse eeskirju, samal ajal on Euroopa Liit võtnud kasutusele ka täiesti uue tarbijakaitse digitaalsidu osas, see on olnud edukas mitmel moel. kaks direktiivi loovad standardse tarbijakaitse ja lepinguõiguse eeskirjad kõik kogu Euroopa Liidule, see, kus digitaalkaubandus kasvab pidevalt, direktiivid piiravad ka tarbijakaitse õigusaktide killustumist liikmesriikides ja mõlemad direktiivid selgitavad ka vahendajate usaldust ja võimaldavad ostjatel õiguskaitsevahendeid kasutada tehinguahelas. see on samm suurema vastutustunde suunas varustusahelas. suur tänu. ja nüüd Rahvapartei nimel saab sõna proua Eva Maidel. suur tänu, president, proua volinik mõnikord räägime sellest, kus Euroopa Liit ei peaks sekkuma, kus Euroopa Liit ei ole vajalik, kuid on üks äh, sektor, kus Euroopa äh, Liidu samme jälgitakse kogu maailmas, tegemist on digimaailmaga. me peame konkureerima selliste turgudega nagu Hiina ja Ameerika Ühendriigid, peame olema ühtsed, peame tuginema oma jõule, ehk siis Euroopa Liit on see koht, kus tarbijatel on kõige suuremad õigused digitaalmaailmas äh, on, oli raske teha, oli raske esitada kaebusi tänaseni. seitsekümmend miljonit äh, kodanikku on kohanud äh, probleeme, kui ainult kümme protsenti on saanud hüvitust, enamus ei teadnud isegi, kelle poole pöörduda. raportöörina Rahvapartei nimel Tarbijakaitsekomisjonis töötasime lahenduse leidmise nimel ja nüüd on siis ka lõpuks selge, kuidas saada hüvitust, kui digiteenus äh, on puudustega, tahan tänada Aksel Bossi ja Pascal Arimonti koostöö eest, tänan selle eest, et nüüd meil on täna direktiiv, mis äh, näitab, et Euroopa Liit tõesti on ambitsioonikas, mis äh, lihtsustab kodanike elu, mis kaitseb tarbijaid digiajastul, aitäh! suur tänu ja sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Virginie Rosier. tänan, härra president. avaldan tunnustust raportööride suurele tööle nende kahe direktiivi kallal, eriti kolleeg Evelyn Gephardtit, kes suure veendumusega neid teemasid edasi viis. tegemist on tõelise edusammuga tarbijatele, kodanikele, ettevõtjatele, kaup, kaupmeestele Äh, see puudutab nii internetikaubandust kui uusi kasutusi, uusi teenuseid. mul on hea meel, et saavutasime kokkuleppe, mis võimaldab paremini eeskirjadest aru saada kodanikel. meil on ühtsed reeglid, mis kehtivad nii kaupade müügile kui digitaalsele sisule. igati positiivne on ka see, et äh, tegeleme füüsilistest kaup, füüsiliste kaupadega oleks olnud äh, imelik, kui me ei oleks tegelenud integreeritud äh, digitaalse sisuga füüsi-, füüsilistesse kaupadesse. tegemist, digitaalse sisu direktiiv on eriliselt oluline, sest siin ühtlustatakse Euroopas eeskirjad valdkonnas, kus mõnikord puuduvad isegi siseriiklikud eeskirjad. peame tervitama ka asjaolu, et saavutasime kokkuleppe, tänu millele on meil nüüd ühtne Euroopa raamistik selle, selles kiiresti arenevas sektoris soovime, soovime arvestada ka tarbimisharjumusi, kaasates lepingud, mis sõlmitakse nii pa-, nii makse vastu kui andmete vastu vastutasuna. suur osa tehingutest äh, praegu tuginevad sellis-, sellel ning seepärast oli oluline see ka kohaldusalasse sisse viia tegemist on seega äh, ühtse digituru suunas tehtud suure edusammuga ja see on just see Euroopa, mida me soovigi, soovimegi näha. suur tänu ja nüüd eh, ECR-i nimel saab sõna härra Daniel Dalton. president, tahaksin tänada kolme kaasraportööri tehtud töö eest samuti. meil on nüüd ühtsed reeglid eh, digiteenuste ja kaupade ostmisel, see muudab tarbijatele, ettevõtjatele elu lihtsamaks. Ühendkuningriik oli esimene riik, mis võttis kasutusele sellised õigusaktid, kuid paljudel liikmesriikidel pole neid üldse kui Euroopa Liit tahab olla digitaalne supervõim, siis ei saa analoogsetel eeskirjadel tugineda tänases kaasaegses majanduses. miljonid inimesed ostavad igal päeval rakendusi, loevad uudiseid, mängivad mänge veebis ja see ja neil peab olema samasugune kaitse, kui kus iganes nad neid tooteid ostavad, kuid ettevõtted, digitaalsed teenused liiguvad ka üle piiride. see muudab ka inimestel, kes, kes tahavad hüvitamist Prantsuse ajalehes oli näide, kus oli ka väga lihtne, oli veebis väga lihtne äh, seda lehte hakata tellima, kuid, kuid paberiga võrreldes ei olnud see, need tingimused samad ja minu fraktsioon toetab kogu seda algatust, aitäh. aitäh ja nüüd Alde nimel proua Harantsova. suur tänu, president, volinik ma arvan, et võime tõesti heameelt tunda nende kahe olulise tarbijakaitse äh, teema üle, eriti kui, kui laiendame Euroopa garantiid veebikaupadele. toetasin seda, et äh, laiendataks ähm, tõendamiskohustuse ümberpööramist äh, kahe, kahe aasta osas Euroopa garantii puhul, ma arvan, et no questions asked garantii laiendamine kuuelt kuult aastale on aga juba ka väga positiivne samm tarbijatele. tootjad peavad paremaid ja turvalisemaid tooteid valmistama. kui toode ei tööta aasta jooksul, siis ei tohiks teda turul üldse olla. ma arvan, et kõige olulisem osa nende kahe teema juures on see, et see viib meid lähemale ühtsele tarbijakaitse eeskirjade kogumile Euroopas, meil on ühtsed, ühised reeglid Euroopas kui nii kaupmehed kui tarbijad teavad, millised on eeskirjad ja et need on iga, samad kõikjal, siis on lihtne müüa kõikjal ja on lihtne osta kõikjalt. ja see on üht, see on ühtse turu jaoks esmatähtis. suur tänu EFTV nimel, härra Marko Tsullo. suur tänu. Äh, interneti müük äh, äh, edeneb ja tarbija peab olema kaitstud internetis nii nagu füüsilises poes, olgu siis tegemist digikaupadega või füüsiliste kaupadega. ning tänased direktiivid kaitsevadki tarbijad, on kasulikud tarbijatele, ärge, ja me ei lisa ka ja müüjatele liiga palju koormust, eriti kui, kui nõue ei vast-, kui toode ei vasta nõuetele, saab ta taotleda hüvitist või toote asendamist. või saab ta taotleda lepingu tühistamist. peame tugevdama ka väikeste ettevõtjate aspekti. väikekauplejatel on kulutused, see võib olla ebaproportsionaalne tulude suhtes. ja rääkides kaitsest, on mustvalgel kirjutatud, et digitaalsetel kaupade puhul kehtib sama kaitse kui füüsiliste kaupade puhul, näiteks muusika puhul veebis on sama kaitse, kui siis kustutakse sideplaat või DVD. kui teenus on halva kvaliteediga, on õigus hüvitamisele või asendamisele. ning samuti on tõendamiskohustuse ümberpööramine, mis äh, võib kehtida allalaadimiste puhul. seega on tähtis, et tarbija saaks võimalikult äh, hea kaitse sõltumata sellest, millist tehnoloogiat ta kasutab. suur tänu. nüüd saab sõna proua Drošinski. ENF-i nimel. tänan, härra president, volinik. veebikaubandus, arvestades uue tehnoloogiaga, on omandanud, on väga ulatuslikud mõõtmed, see on ettevõtetele oluline, eriti VKE-dele, siin on tohutud uued võimalused ka tarbijatele ühtlasi on sellega kaastanud ka suured konkurentsimoonutused, kuivõrd interneti hiiglased tegutsevad ning konkurentsiseaduste rikkumised, kui, mis toetuvad sellele, et puuduvad piisavad eeskirjad. õigusaktis seega võetakse arvesse praegusi väljakutseid majanduses, tarbijatele mõeldes, siin on selged definitsioonid digisisule, siin tagatakse tarbijatele nõuetele vastavus nende ostete puhul Äh, siin seatakse eeskirjad veebikaubandusele, siin on garantiid, mis peaksid äh, julgustama tarbijaid ja tootjaid tarbima ja tootma vähem, kuid paremini. lisaks Prantsuse seaduse tasakaal ostja ja tarbija vahel, seda on austatud ostja ja tootja vahel, seda, sellest on kinni peetud. paraku on siin ideoloogilised piirangud, äh, mis räägivad piiride kõrvaldamisest, see on kõik siin üleliigne praeguses majanduslikus ja sotsiaalses kontekstis. aitäh ja sõna saab härra Coelho. aitäh, lugupeetud kolleegid. iga päev Euroopa Liidus on miljoneid äh, kodanikke, kes kasutavad äh, digitaalteenuseid, sõlmivad leping, lepinguid digitaalselt erinevates liikmesriikides, aga ei ole selgeid reegleid äh, digitaalse sisu ostmise jaoks ja on äh, väga palju erinevaid reegleid ähm, internetilepingute ja tavalepingute jaoks. me tugevdame siin äh, tarbijate õigusi, loome ühise raamistiku tarbijate ja ettevõtete jaoks, me ähm, muudame äh, olukorra planeeritavaks, eriti VKI-de jaoks ja vähendame seetõttu neid tõkkeid, mis on piiriülese takistu-, kaubanduse teel füüsiliste kaupade äh, ostmise kaasamine on väga oluline, et äh, kehtiksid samad reeglid füüsilistele ja virtuaalsetele äh, poodidele. sellega me loome õiguskindlust ja mul on väga hea meel, et tarbijate äh, õigused mõningates riikides, nagu näiteks Portugalis, on leidnud tunnustust, et täielik harmoneerimine on midagi, mida nende riikide kodanikud ei oleks aktsepteerinud. me tahame ju tarbijakaitset parandada, mitte halvendada. me tahame üles ehitada kodanike Euroopat ja kodanike Euroopa peab selliseid öö, ähm, äh, põhimõtteid esindama. proua Anderson, palun. aitäh, ma räägin eelkõige uuest kaupade müügi direktiivist, mis on väga suur öö, äh, saavutus tarbijate ja ettevõtete jaoks ja ka õigus äh, äh, ekspertide jaoks äh, Euroopa Liidu lepinguõiguse jaoks tervikuna. väga oluline on kaasata sinna äh, ka soft-, äh, tarkvara ja et tarbijad saaksid äh, uuendused internetiga ühendatud kaupade jaoks. artikkel viisteist on oluline, et sinna oleks tagatud tarbijate jaoks, et parandamine on tasuta ja et oleks ette nähtud, et tarbijaid teavitatakse nende õigustest ja oluline on ka artiklis seitseteist tar-, ettevõtja vastutus, ma loodan, et seda on võimalik tulevikus ka parandada, liikmesriikidel on võimalik parandada seda direktiivi olulisemates valdkondades, nagu näiteks äh, tõendamiskohutuse ümberpööramine, ma kutsun üles liikmesriike, et nad seda ka kasutaks, äh, tegemist on direktiiviga, mille äh, poolt hääletamine tõesti on oluline, ma kutsun üles kõiki seda tegema. aitäh ja nüüd saab sõna härra Kuoga aitäh! tahaksin tunnustada kolleege, kes on tõesti väsimatult tööd teinud selleks, et töö lõpule viia ja ma arvan, et see on meie jaoks väga oluline, Euroopa Liidus ja ähm, ühtse digitaalse turu seisukohast, et kõigil Euroopa Liidus oleks juurdepääs äh, kaupadele, mida nad soovivad osta ja et meil oleks tõesti harmoneeritud lähenemine ja mulle meeldib see, et me liigume harmoneerimise suunas ja see viib meid edasi väga tul-, edukasse tulevikku on tehtud väga väsimatult tööd selleks, et see töö lõpule viia ja mul on väga hea meel, et see eh, harmoneerimise põhimõte läbi läks, ma tõesti eh, tahaksin kõiki üles kutsuma, kutsuda enne selle poolt hääletama. aitäh ja sõna saab proua Schaldemose. aitäh. täna on äh, meil tõesti tegemist võiduga Euroopa tarbijate jaoks, Euroopa tarbijad ostavad järjest rohkem internetis ja äh, teevad seda tõesti väga sellisel tasemel, et sellega tegelevad kõik, see tagab paremad äh, hinnad, paremad teenused tarbijate jaoks, aga väga oluline on, et me tagame parema tarbijakaitse taseme selle õigusaktiga, et lihtsam on vältida keerulisi olukordi, see on tarbijate jaoks väga hea, aga tarbijatel on ka õigus, et mm, defektne toode parandatakse või et nad saavad uue toote ja et on tagatud äh, ka äh, tootjapoolne teabe edastamine tarbijale. see on üks valdkondadest, kus pärast äh, väga pikka tööd, aitäh, proua Gebhardt, saame me tagada meie kodanike jaoks võidu. aitäh ja palju õnne! aitäh ja sõna saab härra Rosati. aitäh! täna räägime kahest õigusaktist, mis on väga olulised Euroopa ühtse digitaalse turu toimimise jaoks. ma tahan kogu südamest tänada härra Fossi härra Raimond äh, nendepoolse panuse eest. meil on kaks eesmärki, et oleks tagatud samad õigused kõigile, kes soovivad osta kaupu ja teenuseid, kas siis internetis äh, või äh, mitte ja teine eesmärk on harmoneerida õigusakte kogu Euroopa Liidus, kõrvaldada erinevused sest äh, praegu ähm, on reeglid äh, erinevates liikmesriikides äh, veebimüügi või tavamüügi jaoks erinevad ja kodanikel ei ole tagatud õiguslikku kindlust ja ma tõesti loodan, et see jääb, probleem jääb tulevikku. aga mõlema õigusakti peamine eesmärk on siiski parem tarbijakaitse tase ja mul on väga hea meel, et me oleme selle saavutanud, palun toetage neid õigusakte hääletustel aitäh ja nüüd saame minna vaba mikrofoni juurde. kaks äh, äh, saadikut saavad sõna, kõigepealt proua Šoidrova. lugupeetud kolleegid, mul on hea meel toetada seda, neid õigusakte, sellepärast et sinna paranevad tarbijate õigused, aga luuakse ka paremad tingimused äh, internetimüügi jaoks äh, digitaalse turu jaoks äh, on äh, tegemist tohutu võimalusega ja tarbijate äh, õiguste jaoks samuti. oluline on tagada õiguskindlus, kui tarbijad ostavad kaupu internetist, et meil tarbijatena oleks elu lihtsam, aga et elu oleks lihtsam ka müüjate jaoks. mul on hea meel, et leidi, leiti lahendus paljudes tehnilistes küsimustes, et meil on olemas poliitiline kokkulepe, et me saame jätkata äh, hääletusega pärast läbirääkimiste lõiku, lõppu ja ma paluksin, et volinik oleks aktiivsem läbirääkimistes nõukoguga. see puudutab ka ebaõiglasi kaubandust, ebaõiglaste kaubandustavade äh, Äh, direktiivi, eriti mis puudutab äh, mm, erineva äh, kvaliteediga toiduaineid. aitäh ja nüüd saab sõna proua Grapini. aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, tegemist on direktiividega, mida me oleme väga kaua oodanud, peamiseks eesmärgiks on siin olnud digitaalse ühtse turu arene, arendamine statistiliselt enamus VKI-sid ja tarbijaid kogevad äh, probleeme kvaliteediga, äh, kogevad seda, et äh, on, kohaldatakse erinevaid kriteeriume, aga nüüd liikmesriigid on võimelised oma õigusakte harmoneerima ja me aitame tarbijaid mm, piiriülese ja digitaalse kaubanduse arendamisega. paljud ettepanekud siin on väga head, et mi-, näiteks see, mis puudutab defektseid äh, kaupu või defektseid tooteid, et millised õiguskaitsevahendid on ette nähtud tarbijatele. ma arvan, et äh, on õige hääletada nende ettepanekute poolt äh, ja et hea on, et liikmesriigid selle üle võtavad, selleks et arendada digitaalset ühtset turgu. aitäh, sellega on arutelu lõppenud ja sõna on proua volinikul. aitäh, minu jaoks on selge, olles ära kuulanud arutelu ja raportööride sõnavõtud, et tegemist on suure väljakutsega Euroopa Parlamendile, et lõpet-, lõpule viia töö äh, nende õigusaktidega, mis tagab äh, õiguskindluse Euroopa tarbijate ja ettevõtete jaoks, see on täpselt see, mida eurooplastel on vaja ajal, kus äh, Euroopa Liidu poliitikate olulisust seatakse tihti küsimärgi alla ja sellepärast ma väga innustan teid äh, ähm, siin äh, hääletada nende dokumentide poolt, äh, näitamaks, et me saame tõesti hakkama nende väljakutsetega, et me saame kaitsta ähm, kodanikke digitaalses maailmas. Äh, komisjon võtab väga tõsiselt koostööd liikmesriikidega, tagamaks äh, õigeaegset ülevõtmist ja paketi rakendamist ja tagamaks seda, et need jätkuvalt on kooskõlas digitaalse ühtse turu väljakutsetega, aitäh! aitäh! ja sõna saab raportöör Evelyn Gebhardt. aitäh, härra juhataja, aitäh, lugupeetud volinik. ma arvan, et äh, pärast äh, hääletust me tõesti an-, osutame suure teenuse innovatsioonile ja digitaalvaldkonnale, sest me tagame õiguskindluse tarbijate jaoks, õiguskindluse kauplejate jaoks ja õiguskindlusega tootjate jaoks. see on väga oluline küsimus valdkonnas, mis on, kus on järjest rohkem tegevust ja mille puhul me peame hoolitsema selle eest, et Euroopal oleks olemas vastused probleemidele. me, mulle tundub, et me saame sellega hakkama, et me oleme saavutanud äh, need äh, asjad, mida oli vaja saavutada seoses äh, riiklike õigustega ja äh, ja meil on õnnestunud digi-, tarbijate õigusi parandada, see on digitaalne tarbijakaitse Euroopa tasandil, digitaalne tarbijakaitse selles osas, mida on vaja innovatsiooni jaoks ja see hoolitseb ähm, selle eest, et me saavutame kodanike jaoks seda, mida nad vajavad ja mul on väga hea meel, et meil on õnnestunud äh, selleni jõuda, aitäh! aitäh ja sõna saab raportöör Aksel Foss. aitäh! härra juhataja ja veel kord suur tänu kõigile sõnavõtjatele. tahaksin kõiki siin kojas viibijaid üles kutsuda, et see tulemus, mis meil on õnnestunud saavutada nendes mõlemas õigusaktis, mis on üksteisega seotud, digitaalne sisu ja äh, ja, ja kaupade müük, et, et hääletage nende poolt, sest et me, harmoneerimine on ette nähtud kaheks aastaks äh, ja meil on ette nähtud äh, tõendamiskoormuse ümberpööramine ja, ja tarbijatele pikem garantiiaeg, see on oluline digitaalse ühtse turu jaoks, see on oluline õiguskindluse jaoks, kodanike jaoks ja see on oluline ka äh, piiriülese kaubanduse jaoks, äh, sellepärast tahaksin tänada kõiki, kes on äh, kaasa löönud selles töös, eelkõige komisjonile, Pascal Arimonle ja Evelyn Gebhardtile väga intensiivse koostöö eest, aitäh! aitäh ja sõna saab raportöör Pascal Arimon. Äh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid väga lühidalt viis punkti. esiteks äh, kolm aastat äh, äh, rasket tööd, teiseks väga palju koosolekuid, kolmandaks väga head kompromissid, neljandaks tarbijate õigusi tugevdatakse ning viiendaks väikeste ettevõtjate elu muutub lihtsamaks ja paremaks. selle eest aitäh kõigile kolleegidele ja palun hääletage selle õigusakti poolt. aitäh sellega on ühine arutelu lõppenud, aitäh, meil on õnnestunud ka jälle kaotatud aega tasa teha, nii et saame alustada hääletamisega ja seda õigusakti hääletame täna. ja lühike paus kuni kaheteist kolmekümneni.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 La seduta è ripresa. Vi info... istung jätkub. ma soovin teile teada anda, et homme, kui toimub mobiilsuspaketi teemaline arutelu siis äh, esitatakse lisaettepanekuid kõigepealt äh, kahe tuhande kuuenda aasta direktiivi muutmine. Kelleleni raport äh, maanteetranspordi teemal ja edasi parlamendi ja nõukogu õigusakt, mis käsitleb miinimumnõudeid iganädalastele, igapäevastele puhke- ja tööaegadele. see on aastast kaks tuhat neliteist ja puudutab äh, sõidumeerikud Vinda Kampi raport. ehk siis äh, homme arutelu alguses äh, tõstatatakse nende õigusaktidega seotud äh, teemasid vastavalt kodukorra artiklile sada kaheksakümmend seitse. Passiamo ora alle votazioni. ja nüüd järgnevad hääletused kõigepealt Evelyn Regneri raport Jörn Tormani puutumatuse äravõtmise taotlus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena äh, Geoffrey Didier raport Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid. nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud ja Euroopa Parlamendi esimene lugemine on käesolevaga läbi ja tänan raportööri. järgmisena Kristjan Dan Preda raport Euroopa Liidu Iisraeli vaheline Euroopa Vahemere piirkonna leping Horvaatia ühinemine, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud ja õnnesoovid raportöörile. järgmisena David McAllisteri raport Euroopa Liidu ja Usbekistani vaheline laiaulatuslik leping. ja vastavalt artiklile sada kolmteist on see õigusakt kinnitatud, kuna vastuväiteid ei ole esitatud. edasi Marita Ulfskogi raport aasta aega seotud kellakeeramise lõpetamine. meil on siin äh, komisjoni ettepanek ja muudatusettepanekud kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud. soovite üle kontrollida, hästi, teeme ja hääletamine on lõppenud. Need muudatusettepanekud on tagasi lükatud. nüüd edasi äh, hääletame õigusloomelist teksti plokina, kes on poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, nimeline hääletus äh, kogu teksti kohta, hääletus on alanud hääletamine on lõppenud ja vastu võetud ja õnnesoovid raportöörile. järgmisena Jersey Puusaki raport elektrienergia siseturu ühiseeskirjad. me hääletame esialgsed kokkulepped, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja tekst on vastu võetud. järgmisena komisjoni selgitused, kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja käesolevaga on Euroopa Parlamendi esimene lugemine läbi ja nüüd Jersey äh, Puusaki raport elektrienergia äh, siseturg, äh, muudatusettepanek sada kaheksakümmend seitse, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud edasi äh, komisjoni selgitus sada kaheksakümmend kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Euroopa Parlamendi esimene lugemine on käesolevaga läbi. järgmisena Morten Helvet Petersoni raport Euroopa Liidu energeetikasektorit reguleerivate asutuste koostööamet, esialgne kokkulepe üheksakümmend üks, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja see tekst on vastu võetud. õnnesoovid raportöörile, Euroopa Parlamendi esimene lugemine on käesolevaga läbi. järgmisena äh, Flavio Zanonato raport ohuvalmidus elektrisektoris, muudatusettepanek kuuskümmend kolm, nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud ja esimene lugemine Euroopa Parlamendis on käesolevaga läbi. õnnesoovid härra Sõnanotole. järgmisena äh, Michal Boni raport rehvide kütusesäästlikud ja muud olulised näitajad. edasi muudatusettepanek komisjonis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. nelikümmend üks esimese eh, osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud. kontrollime üle selle hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolm kuuskümmend kaks, see nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud kakskümmend üks nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. edasi kuuskümmend kolm langeb ära, kakskümmend kaks D nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud, vastu võetud, kuuskümmend neli langeb ära, viiskümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis langeb ära, edasi kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud ja selle kontrollime üle. hääletamine on lõppenud ja see tekst on äh, vastu võetud. edasi kuuskümmend seitse, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. ja see tekst lükati tagasi. kuuskümmend kaheksa kolmes osas, kõik nimeline hääletus, esimeses osas on hääletus alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud teine osa, nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, kolmas osa. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üks nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt Te soovite nelikümmend kolm üle kontrollida. hästi, miks mitte? hääletamine on lõppenud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend viis nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa, hääletamine on alanud. vabandust, see oli viga. siin ei ole tegemist nimelise hääletusega, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm, nimeline hääletus. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. kolmteist, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks langeb ära ja me hääletame nüüd äh, ettepanekut, nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud ja see tekst võeti vastu ja käesolevaga on Euroopa Parlamendi äh, esimene lugemine läbi saanud ja õnnesoovid äh, härra Bonile. Prego. ja palun. protseduuriline küsimus ähm, see artikkel sada viisteist näeb ette, et meil oleks töös tagatud täielik läbipaistvus. alates üheteistkümnendast veebruarist meil on uued läbipaistvusreeglid raportööridele ja ma sain teada, et alates äh, eilsest õhtust äh, on äh, leidnud aset kohtumised selle teksti asjus, mille üle me just äh, hääletasime, sellised kohtumised ajakirjanike ja lobistidega ei oleks pidanud olema saadikutele lubatud. juhin äh, tähelepanu ka sellele, et äh, sõimati demonstrante, kes tulevad äh, Euroopa Parlamendi juurde meiega äh, rääkima, et neid sõimatakse kinni makstud demonstrantideks ja president, te peaksite selle avalikult hukka mõistma. jah ma ei soovi äh, sekkuda saadikute tegevusse. nüüd edasi härra Fossi raport autoriõigused digitaalsel ühtsel turul. kõigepealt komisjoni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus on alanud. puudutab komisjoni ettepaneku tagasilükkamist. Il voto è chiuso hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmekümne kaheksa liikme avaldus härra Regner. suur tänu, president. kõnelen kolmekümne kaheksa ja enama liikme nimel. kõigepealt suur tänu kõikidele, kes on teinud rasket tööd selleks, et kaitsta kunstnikke ja loojaid. paraku Tiiret nõuab täiendavaid parandusi. eelmisel nädalal raportööri oma erakond teatas avalikult, et direktiiv praegusel kujul on ebas, ebaselge üleslaadimisfiltrite osas. Nad ütlesid, et nad väldivad seda Saksamaa rakendamises, neid filtreid. kakssada tuhat inimest tuli tänavatele, viis miljonit allkirjastasid petitsiooni, nii et kolleegid, tuletan meelde, et äh, meil on tegemist direktiivis autoriõigustega digitaalsel ühtsel turul, seega on see meie kohus lahendada need probleemid, mis tekitavad suuri probleeme Euroopa tasandil ja mitte siseriiklikes õigusaktides. ja sel põhjusel palun teil toetada seda, et direktiiv avatakse muudatusettepanekutele ja soovime, et hääletataks neid muudatusettepanekuid, mida nii paljud meist on oma allkirjaga toetanud. kas raportöör soovib sõna? ei, siis asume kohe hääletama. väga hea, panen hääletusele proua Regneri ettepaneku nimeline hääletus, hääletus on alanud ripeto la proposta dell'onorevole kordan proua Regneri ettepanek seisneb selles, et me asume hääletama muudatusettepanekuid kõigepealt. kas kõik said aru? kõik said aru, mille üle me hääletame? ja ma ei soovi, et tekiks mingisuguseid arusaamatusi, kas kõik on hääletanud? suurepärane, hääletus on lõppenud ja see ettepanek on tagasi lükatud. nüüd asume hääletama esialgset kokkulepet. nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud nüüd asume hääletama komisjoni avalduse üle, kes on poolt, vastu, erapooletuid sama enamus ja heaks kiidetud. seega on parlamendi esimene lugemine. enamus oli selge nagu eelmiselgi hääletusel, seega on esimene lugemine parlamendis lõppenud ja õnnitlused härra Fossile tõepoolest, võite veel kord talle plaksutada, sest nüüd on meil Gepardi bossi raport digitaalse sisu üleandmine ja digiteenuste osutamise lepingud. esialgne kokkulepe, nimeline hääletus ja hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. õnnitlused veel kord härra Fossile ja proua Kepardile samuti. nüüd hääletame Harimondi raportit kaupade müügilepingud, esialgne kokkulepe, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, parlamendi esimene lugemine on sellega lõppenud ja õnnitlused raportöör Arimonile. Engströmi raport Kalapüük Vahemere üldise kalanduskomisjoni lepinguga hõlmatud piirkonnas ajutine kokkulepe komisjoni ettepanek, hääletus on alanud, mõtlesime kakskümmend kõigepealt, kes on poolt? vastu? nimeline, nimeline hääletus, ütleb president hääletus on alanud, teil oli õigus. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd komisjoni avaldused, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. parlamendi esimene lugemine sellega lõppenud, õnnitlused äh, raportöör Engströmile nüüd läheme edasi, Valani raport teatamiskohustuste ühtlustamine keskkonnapoliitika valdkonnas, esialgne kokkulepe, hääletus on alanud, see on nimeline hääletus. hääletus on lõppenud. vastu võetud, parlamendi esimene lugemine on lõppenud, õnnitlused raportöör Valjanile. nüüd Daily raporteeri eeskirjad kabiinide maksimaalpikkuse kohta, esialgne kokkulepe nimeline hääletus ja hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. esi, vastu võetud, esimene lugemine parlamendis on lõppenud, õnnitlused äh, proua Tellile. järgmisena proua Killi raport, vähese CO kahe heite Teil on sõna. You have the floor. Thank you, president. tänan, president. ma soovisin kaks minutit kõneaega, et teavitada liikmeid jätkusuutlike võrdlusaluste kohta. vastavalt OECD andmetele kuus koma kaks miljardit eurot on igal, on maailmas vaja kokku selleks, et meie majandust muuta jätkusuutlemiseks ja piirata temperatuuri tõusu kahe kraadiga minu raport toob kaks uut võrdlusalust kasutusele, julgustab investeeringuid, et need suunataks äh, dekarboniseerimisele. see vähendab äh, puhtaks pesu riski ja seab võrdlusalused selleks, et on, et oleks võimalik võrrelda, kuidas jätkusuutlikkuse kriteeriumi rakendatakse. tegemist on mitme aspektiga, nähtusega, kuid mitmekesisus on sageli jäänud tähelepanuta kui ma viima-, kui ma esimest korda kõnelesin siin kojas, oli presidendiks Nicole Fontaine kakskümmend aastat hiljem. üllatuslikult on tema ainus naispresident olnud Euroopa Parlamendis, see on šokeeriv. me räägime, et me oleme globaalsed liidrid võrdsuse osas. paljud Euroopa Parlamendi naisliikmed lahkuvad siit, saavad ministriteks, peaministriteks, volinikeks. kuid nende kahekümne aasta jooksul ei ole meil olnud ühtegi äh, naisterahvast komisjoni presidenti, ühtegi naisest Euroopa Parlamendi presidenti ei ole olnud, suurte fraktsioonide naisjuhte. president on väga ebatõenäoline, et mina olen siin üheksanda koosseisu liikmena samuti, kuid kutsuksin parlamenti üles tagama, et me selle ebaõiglase olukorra lõpetame. parlamendi usaldusväärsus sõltub sellest, nagu kliimamuutuste puhul samuti. me saame võita selle võistluse, saame soolisele ebavõrdsusele teha lõpu ja muutma oma, saame muuta oma poliitilise süsteemi mitmekesisemaks. ja kui lubate paariks minutiks veel, see saab olema, on minu viimane täiskogu istung. proua Kill, proua Kill, proua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 on meil siin kaks naisfraktsiooni juhtu, proua Keller ja proua Zimmer. nii et ähm, äh, räägime faktidest. ja nüüd äh, esialgne kokkulepe, nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud, esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud, õnnitlused proua Killile nüüd äh, Harimooni raport Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi Interreg käsitlevad äh, erisätted. sõna saab raportöör, kes oli sõna soovinud. härra Harimond soovis sõna. aitäh, härra president, paljudel koosolekutel arutasime seda teksti ja suur enamus parlamendis ja ük-, ühehäälsus komisjonis viisid selleni, et suur enamus parlamendist toetab sellist programmi nagu Interreg, Interreg on äh, vastupidine programm sellele, mis toimub praegu Brexitiga. Interreg tähendab piiriülest koostööd, Euroopa raha investeerimist, inimeste kokkutoomist ja lahenduste väljatöötamist. ma tahan tänada kõiki kolleege, kes kaasa töötasid, ma loo-, soovin, et Interreg saab järgmiselt parlamendi koosseisult selle, sellise rahastuse, mida ta väärib, aitäh! hääletame esimese lugemise lõpetamisel, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. õnnitlused härra Arimonile. nüüd Aafrika päritolu inimeste põhiõigused, resolutsiooni ettepanek äh, lõige kaheksa, muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on olemas. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, lõige üksteist, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kogu resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd Kohvot Niedermayeri raport, pikk raport nii et palun tõstke kätt hääletusel, äh, mis tegemist on finantskuritegude maksudest kõrvalehoidmise ja maksude vältimise